Right. Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, dear colleagues. Tere hommikust, kolleegid! Tere tulemast tänasele komisjoni istungile. Esimene punkt päevakorras. Päevakord tuleb vastu võtta. Kas on kommentaare? Tundub, et mitte, siis on päevakord kinnitatud. Punkt kaks. Minul teadaandeid ei ole. Jõuame punktini kolm koosolekute protokollide kinnitamine üheteistkümnendast detsembrist. kui selle istungi lõpuks kommentaare ei ole, siis on ka protokollid kinnitatud. ning nüüd jõuame neljanda päevakorrapunktini. meil on väga hea meel, et meiega on taas liitunud suursaadik Joao Valede Almeida kes on meil üsna sage ja teretulnud külaline ning juhatab Euroopa Liidu delegatsiooni ÜRO-s. lugupeetud suursaadik, nagu te teate, siis meie ÜRO-ga seotud töö lähtub kolmest suunast. esiteks iga-aastased soovitused äh, seoses ÜRO Peaassambleega, millega valmistatakse ette Euroopa Liidu prioriteedid Peaassambleeks. tänavune raportöör on härra Eugen Freund ning teiseks visiit ÜRO peakorterisse koos inimõiguste alamkomisjoniga ning kolmandaks Euroopa Liidu ÜRO suhete töörühm, mida juhatab proua Barbara Lohpiiler. suur tänu, et toetasite meie visiiti mullu oktoobris, visiit oli tõesti õnnestunud mis puudutab meie tänast arutelu, siis kindlasti on meil kõik, kõigil hea meel kuulda teilt äh, ülevaadet äh, härra Antonio Guterresi tegevust seoses reformidega, eriti mis puudutab Ameerika Ühendriikide poolt välja kuulutatud eelarvekärpeid. sooviksimegi kuulda teie arvamust ÜRO eelarvest ja tulevikust, palun suur tänu, mul on alati väga hea meel siin olla. mul ei ole mitte ainult kohustus parlamendiga kontakti hoida, vaid väga hea meel on käia Brüsselis ning teiega kohtuda. täna on väga tähtis päev, kaheksas märts ning tervitaksin eeskätt just Euroopa Parlamendi naissaadikuid, ka sekretäriaadi naisliikmeid ning kõiki saalis viibivaid naisi, kuna tegemist on rahvusvahelise naistepäevaga. New Yorgis töötame aktiivselt eh, ka sooküsimuste kallal, küsimuste kallal, mis on naistele ja tüdrukutele tähtsad. valmistume ette esmaspäeval algavaks naiste õiguste konverentsiks, see on väga tähtis koosolek meie iga-aastases tegevuses. ning ka minu meeskond valmistab seda aktiivselt ette. mul oli väga hea meel võtta vastu ahveti delegatsioon oktoobri lõpus, novembri alguses New Yorgis. see on tõesti aasta tipphetk ning äh, saime ka teilt ülevaate Euroopas toimuvast, parlamendis toimuvast, milline poliitiline õhkkond valitseb Euroopas, saime teada, aga teil oli kindlasti ka väga hea saada aimu sellest, mis toimub New Yorgis. tervitan härra Freundi seoses tema tööga, kohtume kindlasti kahepoolselt ja püüame teid igati toetada teie töös, nagu ka proua Lohpiilerit, kellega ma kohtun paari nädala jooksul. sissejuhatuseks tahaksin öelda, et New Yorgis on tõepoolest väga huvitavad ajad praegu olukord maailmas ei ole just lihtne see on volatiilne, seda ei ole lihtne hallata, aga ÜRO-s on meil ka uus peasekretär, Euroopa päritolu, pärit Portugalist aga tegemist on väga dünaamilise ja tulevikku vaatava peasekretäriga. mida ma täna New Yorgis näen, on see, et hoolimata kõigist probleemidest, hoolimata maailma heitlikust olukorrast, näen uut hoogu ÜRO-s ja mul on väga hea meel, et see uus hoog tuleneb just peamiselt Euroopa, Euroopast pärit peasekretärist. kuidas siis iseloomustada tänast olukorda? uus hoog, aga ka uued äh, ohud äh, multilateralismile ja see tuleneb mitmest maailma paigast, mida me pidasime oma sarnase mõtteviisiga kaaslasteks, liitlasteks, aga need ohud tulevad ka sealt, kes on selle vastu, et multilateralismi tugevdataks. ning kui võtta need kaks aspekti kokku, siis kokkuvõtteks ongi see olukord väga keeruline. näen ka, kuidas taas avanevad vanad lõhed. julgeolekunõukogu on peaaegu teovõimetu, ei suudeta jõuda konsensusele kesksetes küsimustes ohtlike olukordade kohta kogu maailmas. näen, kuidas käituvad meie Ameerika sõbrad, kuidas see olukord on viimastel kuudel arenenud ning ka meil on nendega keeruline üksmeelele jõuda veel üks alaline liige Julgeolekunõukogus Venemaa. me näeme, kuidas Venemaa on ette võtnud taktikalised käigud, mitte pikaajalised strateegilist, strateegilised plaanid ning näeme ka, kuidas Hiina hõivab üha rohkem ruumi. selles kontekstis ma näen uusi võimalusi Euroopa Liidule. uued võimalused, uued vastutused seal, kus teised äh, loobuvad oma rollist, sooviksid paljud, et Euroopa Liit selle rolli üle võtaks. kas me suudame seda, kas me tahame seda teha? ma arvan, et täna tuleb vastata just nendele küsimustele. ma olen äh, sellel ametikohal töötanud äh, veidi üle kahe aasta ning minu hinnang on järgmine. New Yorgis on olukord oluliselt paranenud. meie staatus, tõsiseltvõetavus, võimekus tegutseda ning ka meie mõjukus. ja see muidugi ei tulene minu isikust, esiteks tuleneb see Lissaboni lepingust, teiseks tuleneb see sellest, mida on teinud äh, kõrge esindaja ja tema isiku tõsiseltvõetavusest ning samuti meil on institutsioone, meil on inimesi siin parlamendis, siin komisjonis, kelle pikaajalistest äh, vaadetest piisab selleks, et nad saavad aru ühest lihtsast faktist. me ei saa mõjutada maailma olukorda ega äh, multilateraalset süsteemi, kui me ei tegutse ühtsena. ühtsus on just see vajalik tingimus, et Euroopa Liit suudaks mõjutada ning võtta üle selle rolli, mille, millest teised on loobunud ja mille me võime üle võtta, kui me tahame oma väärtusi ja oma huvisid edendada. üldiselt vaadates tagasi aastale kaks tuhat seitseteist, oli tegemist parema aastaga kui aasta kaks tuhat kuusteist, me oleme üldiselt ühtsemad, New Yorgis oli selle nimel vaja teha palju tööd, aga ka siin oli selleks teha vaja väga palju tööd. mõned erandid siiski on, aga üldiselt õhkkond on väga hea. probleem seisneb just nimelt nendes erandites. seal, kus me oleme nähtavalt lõhestunud, need valdkonnad mõjutavad oluliselt meie mainet, meie tõsiseltvõetavust ning kui ma vaatan olukorda näiteks Jeruusalemma resolutsiooniga, siis see kahjustas tõsiselt meie huvisid, me ei suutnud jääda ühtseks sellises küsimuses, mis tegelikult oleks kooskõlas meie ühiste seisukohtadega ning ka Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. ma näen lõhestumist ka rändeküsimustes meil on pooleli läbirääkimised üleilmse rändekokkuleppe kallal ja viimane asi, mida tarvis on, on lõhestumus, kui me soovime mõjutada seda, kuidas üleilmne kokkulepe kujuneb. meie ju soovi, soovisime seda, meie leiame, et ränne ei ole mitte ainult Euroopa probleem, vaid see on üleilmne nähtus, millega me peame tegelema ja selleks on vaja üleilmseid lahendusi kui me soovime mõjutada, kas me oleme võimelised mõjutama selliseid globaalseid lahendusi, jah. kui me tegutseme ühtsena, kui me tegutseme lõhestunult, siis võin öelda, et otsustajaks on keegi teine. mõne sõnaga ka Süüriast ja reformidest, enne kui asun vastama teie küsimustele. Süürias äh, kaks äh, taset, kaks analüüsi taset, mil, mille, mille mida kaaluksin, esiteks poliitiline, teiseks äh, humanitaarküsimused ja kolmandaks kemikaalid. ning üheski nendes küsimuses äh, ei paista tunneli lõpust valgust. kahjuks ei ole mul teile paremaid uudiseid. mis puudutab poliitilist, poliitilisi küsimusi, siis oleme jõudnud tupikusse. asjad ei toimi. see, mida oleme senimaani saavutanud on see, et äh, probleemid on õnnestunud hoida ÜRO-s, äh, Genfi ÜRO juhatatud äh, protsessis ning tänu Euroopa Liidu heale tööle ja meie headele sõpradele teistest riikidest ning ka meie tugevale peasekretärile on see õnnestunud. aga meil ei ole veel õnnestunud luua tingimusi selleks, et jõuaksime Süürias poliitilise lahenduseni suuresti seetõttu, et Süüria ametivõimud keelduvad osalemast äh, poliitilise tasandi lahenduse leidmises. Need, kes Damaskuses omavad mõjuvõimu, objektiivselt ei ole teinud piisavalt. mis puudutab humanitaarküsimusi, siis ütleksin, et olukord on pea katastroofiline. eile konsulteeris Julgeolekunõukogu just sel teemal ning kiideti heaks mõne nädala eest ka resolutsioon, milles lepiti kokku relvarahus, relvarahust aga kinni ei peeta, humanitaarabiga seotud ligipääs pidi sellest tulenema, see on aga väga piiratud ning eile mõisteti lõpuks, et resolutsiooni tegelikult ei rakendata, vähemalt mitte terviklikult. otsitakse süüdlasi nagu ikka, aga hämaramatest üksikasjadest teid täna säästaksin seoses süüdlase otsimisega konkreetsemalt. viimane teave, mis mul on selle kohta, konvoi, millel oli ligipääs piirkonnale, kuhu oli vaja abi saata kahekümne kuuest veokist, kümnest ei laaditud üldse midagi maha ning neljast eh, os-, neliosaliselt ei toimunud mitte ühtegi meditsiinilist evakueerimist ning eh, hinnanguliselt on ligikaudu tuhat inimest seal piirkonnas, kes tuleks evakueerida. seega humanitaarküsimustes ei liiguma asjad just positiivses suunas ning resolutsiooni täiel määral ei rakendata. ning mis puudutab kemikaale, mis on oluline element Süüria kriisis, siis ka see, seal on jõudnud Julgeolekunõukogu tupikusse, me ei näe, et lähitulevikus mingeid edusamme tehtaks selles, et loodaks tingimused keemiarelvade kasutuse lõpetamiseks Süürias, Süüria konfliktis ning mis puudutab reforme, peasekretär on ette võtnud väga ambitsioonika kolmetasandilise reformi julgeoleku ning arengusüsteemides kui kõik see, mille Antonio Guterres on välja pakkunud, kui kõike seda rakendatakse, on ÜRO tulevikus hoopis teisel kujul. toetame aktiivselt neid reforme, korraldasin ka hommikusöögi kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutega koos Antonio Guterresega ning äh, väljendasime oma täielikku toetust reformidele. olukord on väga keeruline, vastupanu on nii ÜRO seest kui väljast. senimaani on tehtud edusamme, ma arvan, et me oleme valinud õige suuna. aga nüüd me jõuame läbirääkimistes kevade paiku asja tuumani ma tean, et teid huvitavad ka kõige selle eelarvelised mõjud, praegu ma saan öelda, et äh, USA avaldab ÜRO-le survet kulude vähendamiseks. me usume, et kui surve on mõistlik, siis tegelikult on see surve teretulnud, kuna ÜRO-s on reforme tarvis. ÜRO peab äh, tegema rohkem sama eelarvega kui mitte väiksema eelarvega ning just seda soovibki peasekretär läbi viia. aga ainult siis, kui USA surve on mõistlik. seni on see nii olnud, me ei ole näinud survel liiga negatiivseid tagajärgi, olgugi et eelarvet äh, ning kulutusi on vähendatud ligikaudu viis protsenti. see aga ei ohusta ÜRO tegutsemisvõimet on aga märke sellest, et USA võib soovida suuremaid kärpeid. meie Euroopa Liiduna oleme mänginud väga olulist rolli siin arutelus, oleme sillaks nende vahel, kes äh, soovivad suuri kärpeid ameeriklaste vahel ning need, kes soovivad eelarve suurendamist. ning praeguseni eelarve kõnelustes on jõutud äh, nende numbriteni, mis lauani on to-, lauale on toodud, seega me oleme vahendajad eelarve küsimustes ning äh, väga huvitav on see, et kõik liikmesriigid on andnud mulle ja minu meeskonnale äh, vastutuse läbirääkimistel osaleda, kuigi eelarve küsimustes meil äh, volitused puuduvad, seega näitab see usaldust meie vastu. see näitab ka seda, et ainult üheskoos, ühtselt tegutseses, tegutsedes sellises multilateraalses süsteemis edu meid saadab loodan, et peasekretäri algatatud reformid viiakse ellu vähemalt suures määras, suurel määral. või vähemalt jõutakse otsusele enne septembrit. me peame säilitama selle hoo, mille oleme sisse saanud ning iga sõnum teie parlamendi ahveti poolt äh, ÜRO-le seoses sellega, et reforme on vaja, need on teretulnud, aga on vaja välja näidata ka Euroopa Liidu pühendumust reformidele, et reformid oleksid edukad. ärgem unustagem lihtsat fakti, et üheskoos saavad Euroopa Liit ja liikmesriigid on Euroopa Liit ja tema liikmesriigid ÜRO suurimad määral rahalised panustajad, vahel seda ei mõisteta hinnanguline panus liikmesriikidelt eh, ÜRO iga-aastasse eelarvesse on üle kolmekümne protsendi ÜRO eelarvest. aastal kaks tuhat kuusteist kolm liikmesriiki, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ning Euroopa Liidu institutsioonid olid kümne suurima panustaja seas individuaalselt ning kui vaatame vabatahtlikku panust, mis on äh, veel üks viis ÜRO rahastamiseks, siis äh, vabatahtlikud maksud Euroopa Liidu liikmesriikidest on umbes viiskümmend protsenti kõigilt saja üheksakümne kolmelt ÜRO liikmesriigilt äh, tehtavatest vabatahtlikest panustest. ning lõpetuseks ütlen, et meie suhted ÜRO-ga ei ole mitte ainult olulised mitte väärtuste ja põhimõtete äh, osas, äh, meie aluslepped kattuvad üsna olulisel määral, aga tegemist on üsna tiheda suhtega ka rahastamise osas. Euroopa Liidult tulevad nii väärtused kui raha ÜRO süsteemi ja seda väga suurel määral. me peaksime selle üle uhkust tundma, mina tunnen vähemalt selle üle väga suurt uhkust. aga sellega kaasneb ka vastutus ning see selleks, et meie võtaksime sellises multilateraalses süsteemis vastutuse, kordan, peame tegutsema ühtselt. ning kui see parlament äh, siin saab saata selle sõnumi ka liikmesriikidele, eriti just mõnele liikmesriigile, et ühtsus on see, mis tagab edu ning lahknevused näitavad ÜRO süsteemis nõrkust. Thank you very much suur tänu selle sissejuhatuse eest. paljud küsim-, kolleegid tahaksid nüüd sõna võtta, esitada küsimusi. kuidas te eelistate, kas üks-ühele vastata, hea küll, teeme ühe vooruga siis küsimused ära. nii, kolleegid, meil on aega umbes kella kümneni ehk siis nii pool tundi. kõigepealt saab sõna härra Freund, kes nende teemadega tegeleb võib-olla saate piirduda paari-kolme minutiga, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, härra suursaadik. alati on suur rõõm teiega siin kohtuda, et kui te olete siin Brüsselis ja suur rõõm oli teid külastada ka New Yorgis, eriti minul kuna ma olen ÜRO-d külastanud äh, poolametlikult esimest korda septembris nelikümmend aastat tagasi. ja üks läbiv teema on alati olnud ÜRO reform, ma olen seda kuulnud nüüd nelikümmend aastat ja ikka ootan, et see reform ka lõpuks ellu viidaks. aga igal juhul, nagu te meile selgitasite nüüd on see praeguse peasekretäri kätes, et ta oma reforme ellu viiks. ma piirdun kahe üldise küsimusega ja kolleegid siis võivad küsida konkreetsemate teemade kohta, mida te käsitlesite. ma tahaksin, et te räägiksite meile, mis on teie arvates suurimad erinevused probleemide lahendamisel, millega me ÜRO-s silmitsi seisame, millega teie silmitsi seisate? võrreldes siis äh, praeguse peasekretäri ja varasemate sekretäride vahel, nad on ju pärit eri maailmadest, mis äh, mõjutab nende iseloomu ja lähenemist, aga mis on teie arvates praegu siis suurim erinevus võrreldes varasemaga? ja teine küsimus, te seda ei käsitlenud või ainult mööda minnes ÜRO teema? me teame, vabandust, Ameerika Ühendriigid, me teame, et president Trump, kuidas nüüd öeldagi äh,, temal on täiesti erinev lähenemine ÜRO suhtes võrreldes oma eelkäijaga. ning kuna te olite ametis ka juba eelmise presidendi ajal, siis te saate võrrelda ja öelda, kuidas see on mõjutanud ÜRO tööd, kas Mikki Heilit näete te teises valguses võrreldes siis äh, president Trumpiga, kellel on oma suhtumine? suur tänu ja nüüd lähme edasi fraktsiooniti. Rahvapartei nimel äh, kolleeg Pitera, kaks minutit, palun. mul on üks küsimus. Te mainisite Te mainisite Hiina-suunalist poliitikat. kahekümne kuuendal jaanuaril sellel aastal Hiina välisministeerium avaldas valge raamatu Hiina poliitika kohta Arktika piirkonnas. see puudutab kliima soojenemist, jää äh, sulamist ja seal tuuakse välja viiekümne kolmandal kraadil asuv Hiina kõige põhjapoolsem osa. see on nüüd äh, seotud Arktikaga, aga see läbib ka Poolat ja Ühendkuningriiki, kas on plaanis luua selline polaarne siiditee, et siduda Hiina Euroopaga? see polaarne siiditee, kas seda käsitletakse ja analüüsitakse mingilgi viisil? suur tänu, nüüd Anne Liit, palun. aitäh suur tänu, et olete meid äh, külastanud juba kaks korda ja New Yorgis teie kontor pakkus meile igakülgset tuge. kaks tuhat üheksateist äh, tippkohtumine. loodame, et äh, volinik tuleb välja oma teemadega seal ja loodetavasti saame koostööd teha nüüd üks peamisi teemasid on kliimateema, Jo Lainen on siin, kes on nii keskkonnakomisjonis kui väliskomisjonis ja on võtnud sellise diplomaatilise lähenemise, et see oleks nagu, mis on abiks olnud ka näiteks Iraani delegatsiooniga suhtlemisel, et see on üks võimalus, kuidas tegeleda tegeleda teemadega, millega muidu oleks keerulisem tegeleda ja välisministrite kohtumine oli just hiljuti ning äh, suve lõpuks tuleme välja raportiga, seega me tahaksime äh, tugevdada meie delegatsioonide rolli, aga ka parlamendi rolli, kui me suhtleme delegatsioonide kaudu, küsida Ehm, ja suhelda riikidega. kuidas me saame kliimadiplomaatias eh, koostööd teha, kuidas me saame eh, mm, pidada seda silmas, arvestades ka järgmise aasta tippkohtumist, aitäh! suur tänu, ECR nüüd, aitäh! suur tänu suurta-, suursaadik selle ülevaate eest ning ka mina õnnitleksin Portugali eh, ÜRO peasekretäri ametikoha eest ja ka Eurogrupi ametikoha eest on seal Mario Centeno, aga nii peaminister May Müncheni julgeolekukonverentsil kui ka nõukogu teatised ütlevad selgelt, et soovitakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelist koostööd ka pärast Brexitit julgeoleku valdkonnas. Ühendkuningriik tahab äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, ma ei tea, kas seda äh, laiendatakse kaugemale kui kolmanda riigi staatust PESCO-s ja nii edasi, aga, aga mis hakkab toimuma ÜRO Julgeolekunõukogus, see on minu küsimus, sellepärast et Euroopa Liidul on siis ainult üks alaline koht, nimelt Prantsusmaa. kuidas teie näete olukorda, kui Ühendkuningriik ei ole enam Euroopa Liidu liige, kuidas koordineeritakse välispoliitilisi prioriteete? kas arutelud sel teemal juba käivad? kuidas see toimuma hakkab ja veel üks küsimus Küprose teema. riik, millega mul on olnud väga tihedad suhted aastate jooksul ja Anastas Janadise valimisega presidendiks on käivitanud ta uuesti liitumisläbi kõn-, kõnelused, see puudutab ka laevade läbipääsu, mida tehakse, et neid äh, läbirääkimisi taaskäivitada ja ÜRO reform, mina isiklikult olen alati toetanud alalise koha määramist Jaapanile, Brasiiliale ja Saksamaale, kas on võimalik, et nende teemadega minnakse edasi, kui Saksamaal oleks äh, alaline mitte vetoõigusega koht, siis Euroopa Liitu see kindlasti mõjutaks. ning kuidas äh, toimitakse Venemaa ja Hiina pideva äh, veto kasutamisega. Trumpi multilateraalsus ilmselgelt ei huvita ja tundub, et tahetakse tahaplaanile jätta ka WTO ja teised organisatsioonid, aitäh! suur tänu, kolleeg Tänuk. nüüd äh, ALDE fraktsioon, palun. aitäh, suursaadik. ka mina väga hindan äh, koostööd teiega, tavaliselt äh, kohtume korra New Yorgis, seega suur tänu tehtud töö eest ja loodame, et saame samamoodi ka tulevikus jätkata. hiljuti inimõiguste komisjon naases Genfist, kus oli kolmekümne seitsmes inimõiguste nõukogu sessioon ja inimõiguste olukord ei ole niivõrd positiivne. nõukogus käivad arutelud selle kohta, mis peaks olema prioriteediks, kas kollektiivsed inimõigused, arengupoliitika ja nii edasi. millised on arengud New Yorgis? nende teemade valguses. ja teine küsimus, arutelud, mis puudutavad võimalike ÜRO rahuvalvemissioonide saatmist Ukrainasse, mida okupeerib Vene Föderatsioon, kas selle kohta on mingeid uudiseid või millised võiksid olla arengud selles vallas, aitäh? suur tänu kuue NGL, kolleeg Sakrahva, palun. aitäh. suur tänu selle info eest, ka mina tahaksin väljendada muret organisatsiooni tuleviku osas, nagu te ise ütlesite, olete ka teie mures. ma tahaksin teada milline on teie seisukoht seoses globaalse kompassiga? Te ütlesite, et liikmesriigid peaksid võtma inimese kesksema lähenemise. silmas tuleb pidada inimõigusi, sisserändajate toetamist see kõik peab sellele tuginema ja me ilmselt kõik võime nõustuda, et kui me räägime inimkesksest lähenemisest, siis tuleb eriti silmas pidada just tundlikumaid rühmi, saatmata alaealised on väga suur probleem. ja ma tahaksin teada, mis siis praktikas muutuma hakkab? kas te arvate, et Euroopa Liidu poliitika, mida viivad ellu Euroopa Liidu liikmesriigid, kas me saame üldse rääkida inimõiguste kaitsmisest ja solidaarsusest? liikmesriigiti on lähenemised erinevad ka ÜRO-s ja kas Euroopa Liidus saaksime kohaldada sarnaseid lähenemisi, isegi kui praegu teatud liikmesriigid keelduvad koormust jagamast, täitmast neid ülesandeid, mis on neile pandud. me ei ole veel otsustanud Dublini reformi osas mõned liikmesriigid ei toeta koormuse õiglast jagamist ja küsimus on ka Türgi kohta. seal ei ole ratifitseeritud ühtegi kokkulepet, mis puudutab äh, põgenike kaitset. kuidas see mõjutab Türgi võimalikku liitumist, kui seal seatakse küsimärgi alla rahvusvahelised kokkulepped, ähvardab Euroopa Liitu äh, põhjustab suuri probleeme Küprosel ja nii edasi, aitäh! suur tänu! viimased kõnelejad, kõigepealt äh, Rahvapartei kolleeg Pokso, palun. Äh. aitäh, suur tänu, et äh, olete täna siia tulnud, härra suursaadik, aitäh teie ettekanne eest. nüüd kontrollimatud rändevood mis avaldavad pidevat survet Euroopa Liidu piiridele alates aastast kaks tuhat viisteist, tuleb silmas pidada, et ränn, ränne on üks suurimaid väljakutseid. Euroopas oleme olnud tunnistajateks ka rünnakutele meie liikmetele, seega sisserändajad ja Euroopa Liit peavad arvestama sellega, et põhiline on ikkagi kodanike turvalisus ja igal riigil on suveräänne õigus, keda oma riiki lubada. Ungari kaitseb välispiire ja on valmis igati kaitsma Euroopat, koordineeritud lähenemine, seda on käsitletud ka üleilmsel tasandil, aga Euroopa Liidus me ei ole jõudnud üksmeelele sel teemal, eriti mis puudutab äh, seaduslikku rännet, mis on äh, mõistlik ja hea alternatiiv äh, nendele pidevatele voogudele. mõned ütlevad, et äh, see on osa lahendusest, teised ei ole nõus. Ungari valitsus on selgelt öelnud, et üleilmne koordineeritud lahendus, nagu seda praegu välja töötatakse New Yorgis, on ainult motivatsiooniks inimestele oma koduriigist lahkuda paljud kolleegid siin parlamendis peavad väga oluliseks läbirääkimisi üleilmse kokkuleppe osas, kus lähtutakse täiel määral äh, rahvusvahelisest õigusest, ka mina pean seda oluliseks, aga ma olen veendunud, et valitsustevahelised läbirääkimised äh, ja läbirääkimised Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel peavad olema kooskõlas aga Euroopa Liidu delegatsioon võttis endale vabaduse välja tulla avaldusega kahekümnendal veebruaril, mis oli täiesti vastuolus kehtivate reeglitega ja seetõttu ma tahaksin küsida ja paluda, et härra peaminister austaks õigusriigi põhimõtteid ja ka Euroopa Liidu põhimõtteid, kui võetakse sõna rahvusvahelisel areenil. meie lähtume kokkulepetest ja aluslepingutest, nii et palun ärge nendest kõrvale hoidke, aitäh. nüüd Jo Lainen, palun. Ja, Herr Botschafter, Sie haben die Kopfhörer an, dann spreche ich mal in Deutsch. Äh, Sie haben... pange siis äh, kõrvaklapid äh, ja räägin saksa keeles. kaks tuhat kaheksateist on Euroopa Liidu aasta. viis liikmesriiki on julgeolekunõukogus peasekretär peaassamblee juht, kas me oleme siis tänavu tugevamad kui kunagi varem? Trump ründas ka rahuvalvemissioone, räägiti reformist, kas te võiksite natukene paremini selgitada, mida see praktikas tähendab, Euroopa Liit on tugev, kui ta on ühtne. president Juncker pakkus vist välja, et meil peaks olema enamushääletus välisasjade küsimuses. sellisel juhul oleks vähemuse ja enamuse seisukoht, kuidas see ÜRO-s toimiks? ja mainiksin ka rohingade teemat. härra Bashir kindlasti tahaks ka seda teemat tõstatada. mida ÜRO sellega ette võtab? nüüd oli ju Laine, aitäh. ja nüüd härra Bashir uh, very... suur tänu. ma tunnustan teie edumeelseid seisukohti, härra suursaadik. nagu äh, kolleeg, kes just Genfis käis, välja tõi, me kohtusime väga kurvameelse kõrge ametnikuga seal ja üks kohtumise tulemusi oli see, et majandus on liikunud ida poole, riigid nagu Hiina ja India on muutunud majanduslikult tugevamaks ja mõnes mõttes on see hea, sest äh, paljud inimesed on saanud välja absoluutsest vaesusest, samas nendel riikid, nendes riikides on seisukohad, mis ei ole niivõrd positiivsed inimõigusi silmas pidades ja nad usuvad, et majandusareng viib ka paremate inimõiguste austamiseni. kuidas seda probleemi lahendada, kuidas nad saaksid käsitleda ka inimõiguste teemasid, nüüd põgenike õigused, läbikukk-, hukkunud riike tuleb toetada, riigid nagu Süüria, Afganistan, neid tuleb pidevalt toetada, et seal oleks parem valitsemine, õigusriigi põhimõtete austamine, et inimõigused paraneksid ja ka haavatavad riigid äh, nagu Jordaania ja Pakistan, mis on juba vaesed, neid haavatavaid riike tuleb toetada, et nad saaksid olla koduks kuuekümne kaheksale miljonile põgenikule, et nad saaksid oma lapsi harida, et nad saaksid pakkuda vaktsineerimisi, tervishoiuteenuseid ja võimaldada oma lastele parimat haridust. ja kolmandaks, ÜRO reformid. ma kohe lõpetan ma arvan, et meil on vaja põhimõttelisi reforme. see, et teatud riikidel on vetoõigus, on vähem demokraatlik, kui see peaks olema, meil oleks vaja tõesti tõelist demokraatiat, aitäh. suur tänu, härra Bashir. nüüd e-, eelviimane e kõneleja, härra Safhauser, palun. Merci, president, je m'excuse peut-être que. suur aitäh Te vist ei äh, pannud mind tähele, kui ma palusin sõna juba esimeses sõnavõtuvoorus, teeksin omalt poolt vaid paar, paar märkust. kõigepealt äh, loomulikult ÜRO-s on see suurepärane projekt, me äh, hindame seda väga kõrgelt, igasuguseid koostööprojekte, dialoogi ja nii edasi loomulikult tuleb pidada kinni sellest, mida iga riik soovib ja tuleb pidada kinni riigi suveräänsusest. nüüd me näeme, et Euroopa Liidu riikide kohalolek on äh, üsna suur ja äh, domineeriv. ärgem siis unustagem seda, et Euroopa Liidu et äh, tegevust tuleb koordineerida, aga see ei tähenda, et Euroopa Liidul peaks olema seal oma liikmelisus, piisab sellest, et on seal meie liikmesriigid ja ma saan aru, et president äh, Trump hetkel toetab samasugust nägemust. mul oleks üks küsimus kaitse- ja julgeoleku küsimuste kohta, äh, arvestades äh, Minuska, Mõnuska ja teiste Minusma ja nii edasi operatsioonide eh, läbikukkumisest, siis eh, kas Julgeolekunõukogus, eh, kus on ju Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja Venemaa, ei peaks mitte tegutsema ühiselt ja tõhusalt, seda selleks, et stabiliseerida teatud arve piirkondi. ja algatusi sellel eesmärgil kindlasti ka tehakse ja ma tahan teada, mida arvab sellest Euroopa Liidu esindaja, kas te toetate sellist koostööd terrorismivastases võitluses, eriti just Aafrika kontinentil, tänan. A... suur aitäh ja kuna meil on siin ka eh, portugalikeelne eh, eh, külaline, siis annan sõna Anna Gomesile kõige lõpuga, kes on ka portugalikeelne. härra saadik, loomulikult on meil vaja reformida Julgeolekunõukogu, et julgeolekut tagada ülemaailmselt ja peasekretär võib ju selle ettepaneku teha või seda kuidagi edendada ja nii edasi, mina ei ole sellest mitte midagi kuulnud, aga meie Euroopa Liidus saame ikkagi sellele juba ähm, alguse panna ja seda ka Brexiti kontekstis, ehk siis Euroopa Liidul peab olema äh, püsiv ähm, koht ÜRO-s, mitte siis liikmesriikidel ja ka veto õigus tuleks ära kaotada ning Julgeolekunõukogu peab olema ikkagi ähm, vastama siis kahekümne esimese sajandi olukorrale maailmas. ja kas te siis olete kuulnud midagi sellest, et kõrge esindaja ja peasekretär on kuidagi võib-olla ähm, ühiselt pingutanud selle nimel, loomulikult äh, Süüriale mingit lahendust ei ole, Lähis-Ida aga jääb kõik nii, nagu on ja nii edasi ja mis puudutab rännet, siis valmistugem kõige halvemaks, nagu äh, rände kõrge komisjon eile ka ütles. et osa nendest äh, nõrkadest kohtadest on siinsamas Euroopa Liidus nõukogu ei tee mitte midagi rände osas ja parlament küll üritab midagi ära teha, aga nii on. nüüd siis, kas on midagi plaanis teha ka maksustamise osas, et siis hoida äh, ära selline olukord, kus Ameerika Ühendriigid on siin maksuparadiiside tipus. nii et see on siis äh, ettepanek äh, peasekretärile, ma tean, et see pakub huvi ka Aafrika riikidele. Euroopa Liit täiesti häbematult Addis Abebas eelmisel tippkohtumisel sellele käe ette pani, nii et mis sellest siis saanud on? okei okay,, obrigado. suur aitäh. üksteist äh, sõnavõttu, kommentaari, terve rida küsimusi annan teile viisteist minutit selleks, et vastata neist võimalikult suurele arvule. kuna me oktoobri lõpus või novembri alguses oleme nii ehk naa oma iga-aastase reisi raames New Yorgis, siis peaksime kindlasti ühe punktina arutama ka Brexiti tagajärgi. nii et palun, teil on sõna. suur aitäh! tänan teid nende küsimuste ja kommentaaride eest. üritan paari sõnaga igale ühele ka reageerida. kõigepealt alustame siis võib-olla diplomaatilises mõttes kõige keerulisemast ehk et üritada siis võrrelda eelmist ja praegust peasekretäri, diplomaadile ei meeldi sellistele küsimustele vastata. aga mida ma siis saaksin öelda võib-olla mitteametlikumas formaadis? Antonio Guterres on esimene endine peaminister, kellest on saanud ÜRO peasekretär. ta oli oma riigi peaminister, ühtlasi oma erakonna juht ja ka rahvusvahelise poliitilise perekonna juht, nii et see on siin esimene oluline aspekt, mis, mis läbi tema siis eristub teiseks äh, on tal ju kümme aastat äh, kogemust, olles äh, pagulaste ülemvolinik ÜRO-s, nii et ta teab nii seda, mis toimub ÜRO sees kui ka sealt väljaspoolt ja see kindlasti on talle, annab talle teatud eelise. aga täpsemalt saan rääkida siis juba mitte nii ametlikus õhkkonnas. nüüd Ameerika Ühendriikide seisukohtade muutumine ÜRO sees, jah, mina teen koostööd Samantha Poweriga ÜRO-s, kes on ju endine Obama nimetatud saadik, aga ma mäletan ka seda, milline oli olukord varemalt ÜRO-s kui Ameerika Ühendriikide lähenemine ja suhtumine olid hoopis teistsugused võrreldes president Obama omaga, eriti just tema teise ametiaja jooksul, nii et vaadakem siis neid asju õigesti, kui me lähme ajas tagasi, siis me näeme, kuidas Ameerika Ühendriigid on ka varemalt väga kriitiliselt ÜRO-sse suhtunud. nüüd meie ja meie kolleegide väljakutseks on võimalikult palju koostööd teha Ameerika Ühendriikidega, otsida seda ühist nimetajat, mis on endiselt täiesti olemas, kui see aga võimalikuks ei osutu, siis me lihtsalt peame jääma kindlaks oma seisukohtadele ja põhimõtetele ja seda me teinud olemegi mõnedes valdkondades. nüüd äh, teinekord äh, on probleemiks see, millise sõnumi saadavad Ameerika Ühendriigid oma seisukohtade väljendamisega ülejäänud äh, maailmale ja tundub, et nad justkui tahaks vähem osaleda selles mitmepoolses süsteemis ja küllap te mõistate, mida ma selle all silmas pean. nüüd täiesti teisest teemast, Hiinast. nagu ma juba ütlesin, me näeme, kuidas selles mitmepoolses süsteemis Hiina roll järjest kasvab loomulikult on see täielikus vastavuses nende osakaaluga maailma majanduses ja demograafias. Nende tähtsus on oluliselt kasvanud hiljuti ka ÜRO eh, raames. nüüd, mis puudutab konkreetset Arktika teemat, ma ei ole küll osalenud üheski konkreetses arutelus polaarse siiditee teemal. aga jah, teemast äh, reeg-, räägitakse, see levib ÜRO-s ja ma arvan, et Euroopa Liit ise peab äh, ka mõistma, kui oluline see Hiina projekt ähm, on jätkusuutliku arengu eesmärgid, äh, me jätkame nende nimel pingutamist äh, nii ÜRO sees kui ka sellest väljaspool. me teeme ringi oma arengupoliitika. meil on tegelikult päris head kaardid laual, ka maine on hea, võib-olla suudaksime seda veidi paremini müüa. mainisin siin vaid ühte algatust, nüüd meil on aga kohustuslik ju ka Euroopa Liidu sees kohaldada jätkusuutliku arengu eesmärke, sest et kui me seda ei tee, siis ei saa me seda nõuda ka teistelt. me ei oleks ju siis tõsiseltvõetavad teistele riikidele. ja nagu te ka mainisite, on väga oluline see, et me suudaks ÜRO-le veenvalt näidata kõike seda, mida me teeme Euroopa Liidu sees selleks, et neid eesmärke saavutada. kliimategevuse osas oleme olnud alati liidrirollis, oleme selle üle ka uhked. ratifitseerimine ju tegelikult tõi endaga kaasa ka Pariisi kokkuleppe jõustumise, tegemist oli ajaloolise hetkega nüüd aga tuleb tagada ka selle lap-, selle leppe tegelik ellurakendamine. aga jah, siis nagu öeldud, esimesed asjad tuleb kõigepealt ära lahendada, nii et Pariisi leping kõigepealt. Euroopa Liidul on siin väga suur vastutus. loomulikult äh, ei tee me seda mitte üksi, vaid koostöös, oleme teinud väga tihedat koostööd Hiinaga, aga meil on sõpru ja liitlasi juurde vaja. kliimaalane diplomaatia on siis üks peateema, kui ma olin komisjoni välissuhete peadirektoraadi eh, direktor mõned aastad tagasi, siis eh, tegelesin sellega, ma nüüd näen, et selle kohta on nüüd ka hiljuti heaks kiidetud nõukogu järeldused ja nii edasi, aga kindlasti on siin ka parlamendisaadikutel väga suur roll mängida. nii et kui parlament annab sellele kõigele uut hoogu, jõudu ja nii edasi ja me pingutame nii Washingtonis kui ka New Yorgis, siis ähm, me näeme, et parlamendisaadikutel on suur roll, teie saate öelda asju, mida mina öelda ei saa nii et äh, toetan teid raudselt. seda arvab nii välisteenistus äh, kui ka proua Mogherini, nii et meil on kollektiivseks ülesandeks tuua rohkem inimesi ja rohkem riike Pariisi konsensuse juurde. nagu öeldud, tegelikult peame minema kaugemale. suur aitäh härra Tänukile ta äh, räägib perfektselt portugali keelt, nii et tõeline rõõm oleks arutada neid teemasid ka portugali keeles. aga äh, teie rääkisite Brexitist ja Julgeolekunõukogust ja siit äh, vastan ka mõnedele teistele küsimustele Julgeolekunõukogu kohta. üks minu prioriteete viimasel ajal on tugevdada muuta intensiivsemaks ähm, koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ning ähm, Julgeolekunõukogu liikmete vahel. mina, mu meeskond, meie delegatsioon ja kõik need, äh, kes ei ole Julgeolekunõukogus, äh, siis äh, selle nimel pingutame. nüüd see tuleb aluslepingust, et Julgeolekunõukogu teeb koostööd Julgeolekunõukogusse mittekuuluvate riikidega, me tahame ka minna kaugemale ja me tahaksime, et Julgeolekunõukogus ähm, olevad riigid töötaksid ähm, meeskonnana. Teie nüüd äh, küsisite selle kohta, et kui kõik läheb plaanipäraselt, äh, siis äh, üks või kaks Euroopa Liidu liikmesriikidest Julgeolekunõukogu liiget sinna varsti enam ei kuulu. nii et kui Ühendkuningriik lahkub, siis jääme me sealt ühest koostööst ka ilma ja nii edasi, mina räägin oma mõtetest selles osas ja ma ei hakka loomulikult arutama siin Brexiti läbirääkimisi, sest et mina nendega ei tegele. aga kui vaadata asjadele New Yorgi vaatenurgast, siis ähm, oleks ju väga loogiline, et riigid, kellel on samad põhimõtted, samad väärtused äh, ja põhimõtteliselt ka samad strateegilised huvid, äh, kui nad teeksid tulevikus väga tihedat koostööd. seda on mitmed inimesed juba ka öelnud ja äh, küllap arutatakse seda erinevatel teemadel erinevates äh, formaatides ka tulevikus. nii et meie jaoks on väga oluline see, et meie suhted jääksid väga tihedaks ka Ühendkuningriigiga tulevikus. küllap on see nii meie kui ka Ühendkuningriigi äh, mõlema huvides. ma ei usu, et me saame endale seda lubada siin tänapäeva maailmas, et me mingisugused lõhed siia sisse laseme erinevates teemades, nüüd see äh, ajastus ja nii edasi, sellest äh, mina kõneleda ei saa. ma saan lihtsalt öelda seda, et siiamaani ei ole ma näinud mingisugust muutust Ühendkuningriigi suhtumises, osalemises ja nii edasi, kõik läheb edasi täpselt samamoodi nagu alati. ja nii see peabki olema, sellepärast et Ühendkuningriik on hetkel täieõiguslik Euroopa Liidu liikmesriigi, riik, kuidas see tulevikus kujuneb ja kuidas me sinna jõuaksime, seda ma kommenteerima ei hakka nüüd Küpros hiljuti rääkides peasekretäriga oli väga selge, et tema on valmis asjaga edasi minema, kui mõlemad pooled on valmis. me kõik loomulikult äh, tahame, et asi saaks lahendatud ja erinevalt eelmisest korrast nüüd jõuaksime me õige lahendusega lõpuni välja. loomulikult see kõik sõlt-, sõltub Küprose kahe poole valmisolekust. nüüd Julgeolekunõukogu reform vastaseks äh, peaasjalikult Anna Gomesele, aga ka teistele. Antonio Guterres pani alguse reformidele, aga see, need ei puuduta mitte Julgeolekunõukogu. nii et peasekretär äh, sellekohaseid ettepanekuid ei tee erinevates kohtades on liikmesriikidega arutatud Julgeolekunõukogu reformi. aga mis siis nüüd meisse puutub Euroopa Liidu sees, siis küllap kõik on nõus sellega, et Julgeolekunõukogu reform on vajalik, mitte kõik liikmesriigid ei soovi sama lahendust reformi näol, eri, arvamused suured liikmesriikide vahel ja ma ise pean siis hoidma enda teada, mida mina sellest arvan. nii et äh, ilmselgelt äh, mina ei tööta sellel tasandil ja loomulikult on asi keeruline, kui mõningates Julgeolekunõukogu puudutavates reformi aspektides on liikmesriigid väga erineval arvamusel nüüd vetoõiguse piiramine neid konkreetsete väga keeruliste olukorda, nagu näiteks genotsiid, siis selles osas me oleme kõik nõus. et meie oleme kõik sellega nõus, aga mitte kõik Julgeolekunõukogu liikmed. edasi Inimõiguste Nõukogu ja prioriteedid, kuidas siis tegeleda inimõigustega maailmas hetkel vastuseks siis kahele sõbrale siin saali keskel. Say that we need to try to be more effective in our promotion of human rights. loomulikult äh, üritame siis äh, tõhustada oma tegevust inimõiguste edendamisel. see on ju kõige õilsam võitlus üleüldse. ma ütleks, et me siiamaani ei ole just eriliselt tõhusad olnud. on siin paremaid ja halvemaid aastaid kui ma vaatan, mida on teinud siis ähm, inimõiguste komitee New Yorgis või ähm, inimõiguste nõukogu, meil oleks, on vaja kindlasti inimõiguste eriesindajat, proua Mogherini soovib, et teised riigid, eriti just lõunapoolsed riigid, meiega selles võitluses äh, ühineksid et nad saaksid näidata, mida nad on inimõiguste nimel ära teinud äh, oma kodumaal, nii et see ei puuduta mitte ainult siin eurooplasi ja ja Kanadat, kes äh, selgitavad ülejäänud maailmale, mida siis inimõigustega peale hakata, aga saaksime kasutada konkreetseid näiteid, parimaid praktikaid äh, arenguriikidest, lõunapoolsetest riikidest, riikidest, kus on arengugagi raskusi, kuid kes siiski on seadnud prioriteediks inimõigused seda siis selleks, et võidelda äh, nende vastu, kes arvavad, et kõigepealt arendagem need riigid välja ja siis alles hakkame inimõigustega tegelema. nii et see on siis nüüd selline ideoloogiline arutelu maailma tasandil. nüüd üks konkreetne idee, me peame siin loomulikult näitama üles äh, loomingulisust ja toetume nii teie komisjonile kui inimõiguste komisjonile. meil on paar tegevust juba kavas ka Peaassamblee raames. nüüd Ukrainast. me usume, et Minsk on lahenduseks, praegu on asi ummikusse jooksnud, nüüd rahuvalve pingutusi ÜRO poolt, ähm, Ukrainas on ka arutatud, nüüd on siis äh, Moskva ja Kiievi vahelised eriarvamused ja, ja erilist lootust see olukord meile küll ei anna. aga loomulikult äh, oleme väga tähelepanelikud selle suhtes, aga jah, lootust väga suurt ei ole. nüüd rändeküsimused juba siin ruumiski on paari minuti jooksul olnud näha radikaalselt erinevat lähenemist äh, rände teemale. ja mina tegin siis üleskutse ühtsusele rände küsimuses, ma saan aru, et seda on keeruline tagada. meie äh, toetame New Yorgis toimuvaid arutelusid aga nagu öeldud, siis äh, praegu me seda siin arutada äh, ei saa või see ei ole see õige koht nüüd. Äh, üks konkreetne teema, tegelikult ju Euroopa Liit soovis ülemaailmselt kokkulepet rände teemal. mõistame, et ränne ei ole mitte Euroopa Liidu probleem, vaid see on ülemaailmne reaalsus, mis nõuab ka vastuseid ülemaailmselt, äh, jah, meil on midagi juba tehtud, deklaratsioon näiteks, alustasime läbirääkimisi selleks, et äh, jõuda ülemaailmsele kokkuleppele, mis puudutab nii sisserändajaid kui pagulasi ja nüüd siis äh, on meie ülesandeks tagada, et selles lepingus kajastuks ka meie arusaam pidage siis meeles, et äh, lõhestatuna ei jõua me kuhugi selles arutelus. et Euroopa Liidu kohalolek äh, New Yorgis, Jo Lainen mainis äh, siin mõningaid arvandmeid, üsnagi muljetavaldav on see kõik ja ma usun, et me ÜRO süsteemis hetkel oleme tugevamini esindatud kui kunagi varem meie kohalolu olulistes kohtades on samuti siin võtmetähtsusega, peame tegema veelgi rohkem ja tõhusamat Julgeolekunõukogu sees. ja nagu öeldud, me peame alati jääma ühtseks meie ühiste seisukohtade ümber. on uh,, I think I referred to edasi inimõigustest ma vist juba rääkisin, aga ma ei taha kellelegi vastamata jätta. ma mõistan ka neid, kes ei soovi Euroopa Liidule ühte kohta, aga samas ma mõistan ka neid, kes seda soovivad. püüan seda arvesse võtta, mis puudutab aga ÜRO Julgeolekunõukogu reforme, liikmesriikidel on erinevad seisukohad aga arutelu igal juhul toimub nii siin kui New Yorgis, kuidas paremini korraldada tööd selleks, et Julgeolekunõukogu oleks e-, paremini esindatud, et riigid oleks paremini esindatud ning äh, lõpuks maksustamise küsimus, see küsimus on tõstatatud, ÜRO ei ole sellele täielikult pühendunud, võib-olla peaks äh, selle küsimuse lahendama kusagil mujal seega kahjuks äh, sellel rindel ÜRO-s suurt midagi praegu ei toimu. OECD-s ja teises foorumites küll, aga praegu mitte tingimata just ÜRO-s. tundub, et olen vastanud äh, enamikule küsimustest, aga igal juhul olen valmis teie kõigiga ka kahepoolselt suhtlema, te teate, kust mind leida. ning palun kui võimalus, külastage New Yorki, andke mulle paar nädalat varem teada, et saaksime korraldada teile huvitavad programmid. Euroopa Parlamendi saadikutel on oluline roll meie välissuhetes, võttes arvesse pädevusi tulenevalt aluslepingutest, aga teie poliitikutena saate kindlasti aidata meid, diplomaate, meie ühiste eesmärkide täitmisel ning väärtuste tagamisel, aitäh! Thank you, ambassador. aitäh, suursaadik. laske seda hiilda, hiilgavalt nagu alati ja selle komisjoni liikmed tahavad alati olla kursis sellega, mis New Yorgis toimub, ärge muretsege, oktoobris tuleme taas. ning kaks-kolm väga põnevat päeva kindlasti teie seltsis seal veedame. nüüd saame lõpetada selle päevakorrapunktiga. nägemist. ning jätkata järgmise punktiga, mida peaksin koos Kreamuudiga sisse juhatama. Okay, is our guest speaker ambassador Matthias Paula? meie külaline on Raul Matthias Paula ja seal ta on. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. lugupeetud kolleegid, jätkame järgmise päevakorrapunktiga. ma tean, et mõned peavad varem lahkuma, teeksin ettepaneku, et kuna umbes tund aega selle punkti käsitlemiseks läheb, üksteist viisteist on seega koosoleku lõpetada vastavalt kolleegide soovidele jätkame ahvetis Portugali hommikut. pärast suursaadikut Almedat on meiega nüüd suursaadik Mateus Paula, kes juhatab Euroopa Liidu delegatsiooni Nigeri Vabariigis. tere tulemast meie komisjoni istungile. mõnel kolleegil oli võimalus teiega tutvuda meie hiljutisel visiidil Nigeris kus külastasime Niamedia Agadessi, kes ei ole kursis sada protsenti olukorraga, siis võin öelda, et Niger on üks sellistest riikidest, milliseid me sooviksime rohkem näha oma partnerriikidega konfliktitsoonides, sellel on tõhus demokraatlik poliitiline süsteem ning poliitikud, kes teavad, millised on probleemid ning kuidas neid probleeme lahendada. Niger on üks Aafrika riikidest, mis teeb Euroopa Liiduga kõige paremini koostööd seoses meie EUCAP Saheli missiooniga. aga nad teevad koostööd ka Prantsusmaaga seoses Barkhani operatsiooniga. suur tänu suursaadik Mateus Paulale külalislaekuse ja toe eest, kui külastasime Euroopa Liidu delegatsiooniga Nigerit. nüüd annaksingi sõna suursaadikule. kas sellest soovib ka keegi midagi öelda, tundub, et mitte, siis saangi anda sõna suursaadikule arvamuste vahetuseks. tere tulemast taas, palun! Thank you, Mr President, first of all was a pleasure to suur tänu! mul on väga hea meel külastada Euroopa Parlamenti ja tänan, et külastasite ka meie, meid oma delegatsiooniga valmistame ette ka õigusküsimuste komisjoni visiiti aprillis. aga kindlasti on meie komisjoni visiit parem, seda kindlasti. mõne sõnaga olukorrast Nigeris räägiksin ning seon selle julgeoleku ja arengu küsimustega, mis ongi kaks peamist väljakutset seal riigis teate, et Niger on maailma vaeseim riik, kõige viimane selles nimekirjas. väljakutsed on suured just julgeoleku vallas, kuna asume Liibüa, Mali vahel ning lõuna pool meist on Boko Haram, seega väljakutsed on suured selles mõttes on peaaegu ime, et riik on jäänud selliseks, nagu ta on. ja te-, see on väga oluline, kuna terrorism, inimkaubandus, kõik need väljakutsed mõjutavad ka Euroopat, kuna asume ju tegelikult Euroopale üsna lähedal. Euroopa Liit Äh, traditsiooniliselt on teinud koostööd Nigeris, võidelnud äh, vaesuse vastu ja nii edasi. et viimastel aastatel julgeoleku ja terrorismi küsimuste valguses ning ka rände küsimuste valguses käsitletakse Nigerit Euroopa silmis transiitriigina, tegemist ei ole ainult transiitriigina tegemist on ka päritolu lähteriigiga rände mõttes, kuna mitmed Niger, Nigeri kodanikud liiguvad edasi Elevandilu rannikule ja teadel muudele rannikutele, kuna veel üks probleem on kliimamuutused, millega peame toime tulema, surve on väga suur, inimesed liiguvad ringi just selliste probleemide tõttu. tegemist on ka sihtriigiga, kuna Niger on väga helde nagu ka teised Aafrika riigid, võtame vastu pagulasi. Boko Haramiga seoses kolmsada tuhat inimest eh, olid sunnitud ümber asuma ning ligikaudu eh, kuuskümmend tuhat eh, pagulast Malist oleme vastu võtnud. aga suurem probleem on praegu transiit, kuna Nigeri kodanikud ei tule Euroopasse niivõrd suurel määral, mitmed lõunapoolsematest riikidest tulevad aga läbi Agades ja liiguvad põhja poole. on aga ka suuri saavutusi just seoses rändega. aastal kaks tuhat kuusteist saime rääkida ligikaudu seitsmekümnest tuhandest rändajast, kes liikusid äh, läbi Nigeri, suur osa neist jõudis ka Lampeduusale, nüüd on, äh, nüüd räägime kolmest-neljast tuhandest, seega saavutused on siin märkimisväärsed. aga millised on nende põhjused, miks see nii on? esimene tingimus, mis selle tulemuseni viis, mille oleme täitnud, oli poliitiline tahe. nagu äh, esimees ka mainis sissejuhatuses on Niger väga hea partner Euroopa Liidu jaoks. just selles mõttes, et nad Valeta konverentsi eel tegid äh, väga olulise panuse aastal kaks tuhat viisteist ja andsid selgelt mõista, et Äh, salakaubanduse, inimkaubanduse, relvakaubanduse, terrorismi, uimasti salakaubanduse vahel on oluline seos terrorismi rahastamises. Nad on analüüsinud olukorda ning äh, seadsid kahtluse alla õigusriikluse oma riigis Nad palusid sellega seoses abi Euroopa Liidult, neil oli kava ja enne maikuist ko-, Valletta kohtumist äh, võeti vastu ka seadus äh, inimkaubanduse vastu võitlemiseks. ametivõime nimelt on süüdistatud selles, et seadus võeti vastu just Euroopa Liidu survel ning sellist narratiivi me näeme, aga Eestis just eriti, muidugi on tegemist äh, inimkaubitsejatega, kes teenivad väga palju raha selle tegevusega, aga igal juhul me näeme, et see narratiiv on olemas, olen kõnelenud ka justiitsministriga ning mõned inimesed on äh, seadnud kahtluse alla vastu võetud seaduse, soovivad seda tagasi võtta, tühistada selleks, et neil oleks lihtsam selle tegevusega edasi tegeleda, see on muidugi vähemus, kes seda soovivad, enamik inimesi siiski soovivad näha arengut ning edusamme ja minister väljendus väga selgelt, ta ütles ei. seadus võeti vastu sellepärast, et meie ise otsustasime selle vastu võtta. see, see oli meie huvides oli tegemist kohutava tragöödiaga, naised ja lapsed, naisi ja lapsi leiti surnuna kõrbes, tegemist ei olnud Nigeri kodanikega ja ning seega palusime abi oma partneritelt Euroopa Liidult, et kiirendada arengut ja pakkuda inimestele alternatiive. selline oli see kontekst, selline oli olu-, olukord ning Nigeri ametivõimud leidsid, et et äh, väga palju kasu on partnerlust Euroopa Liiduga ja seadus võeti vastu. algatati ka väga palju projekte, muidugi tekitas see ka frustratsiooni, olukord oli kiireloomuline. aga sellised asjad võtavad ju alati aega. üks väljakutseid oli seda kiirendada mingil moel, ähm, valida projektid, mille mõju oleks kiirem projektidega on algust tehtud aga me peame rohkem tegema. inimesed hindavad seda, oleme, nad on pa-, palunud ka julgeolekuküsimustes Euroopa Liidu tuge ja toetust, muidugi EUCAP Saheli eh, tsiviilmissioon eh, on juba aastast kaks tuhat üksteist koha peal te-, nad tegelevad terrorismivastase koolitusega ning äh, vastavalt uuele mandaadile saavad ka aidata ebaseadusliku rände küsimustes ning äh, piirkonna koostöö küsimustes. see koostöö on kõrges hinnas, on ka mitmeid uusi projekte seoses inimvastasuse, inimkaupatsemise vastase võitlusega Prantsusmaa ja Hispaania politseijõud näiteks äh, osalevad projektides ning aitavad äh, ametivõimudel äh, lõhkuda neid rändekoridore ja inimkaubitsemise koridore. seega, nagu te näete, meil on väga tugeva partneriga tegu ja just need tingimused ongi taganud edu. esiteks poliitiline tahe, Nigeris me seda näeme, kahjuks teistes riikides mitte nii väga. kõnelejal kadus mikrofon and second, a strong ning teiseks, tugev poliitiline partnerlus Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu poolne abi. ja siin ei ole tähtis mitte ainult Euroopa Liit, vaid Euroopa Liidu liikmesriigid. toimus mitmeid visiite, proua Merkel, president Hollande, president Macron samuti on külastanud Nigerit, proua Mogherini oma mandaadiperioodi alguses esimese riigina külastas Nigerit Agadessi just. kuueteistkümnendal märtsil leiab aset väga oluline siseministrite kohtumine Niameis. teate, et Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa kohtusid Pariisis, ka äh, volinik Avramopolis osaleb seal. G5 riigid samuti ning samuti ka rände lähteriigid on esine-, e-, esindatud, Cote d'Ivoire, Senegal ja teised. ning lõpetuseks tuleb nentida, et ka terrorism on väga suureks väljakutseks. G5 tippkohtumine Brüsselis veebruari lõpus oli väga edukas ning üks üks nõudmisi Kevie juhtide poolt on just äh, sellise tegevuse jätkusuutlikkus. Nad äh, on äh, palunud ka mandaati, aga see ei ole lihtne, konsensus puudub selles küsimuses, nagu te teate, aga tuleb töötada jätkuvalt partnerluse kallal, koostöö, julgeoleku küsimustes, tegeleda ka rände lähtepõhjustega, töötada koos äh, rände lähteriikidega, see on samuti oluline, OIM-i, IOM-i rahastame, äh, ka teisi organisatsioone, mis nende küsimustega tegelevad, te teate, et kui pärast tippkohtumist, äh, kui nähti šokeerivaid videoid ka CNN-is, äh, siis tõusis teadlikkus lähteriikides toimuvast. Äh, varem olid riigid vähem kursis olukordaga, seega on meil palju parem koostöö praegu. aga samas me peame silmas pidama ka pikaajalisi väljakutseid, areng haridus, rahvastikuküsimused, rahvastikuküsimused on just väga oluline siin. ning äh, sellega ka lõpetaksin ja vastan meeleldi kõigile teie küsimustele. suur tänu, suursaadik! see oli tõepoolest väga huvitav visiit. neli aastat Euroopa Liidu Parlamendis olen selliseid näinud ning saan rõhutada seda, mida ütlesite Niger on tõepoolest üks meie parimaid ja usaldusväärsemaid partnereid, hoolimata sellest, et tegemist on nii vaese riigiga. ning kui saame vähegi toetada seda riiki, siis peaksime seda tegema. nüüd siis küsimused. neli kolleegi on sõna soovinud ning härra Panseri esimesena, palun Grazie, president e.... Eh, suur tänu. kaks lühikest märkust, kui lubate. mille osas paluksin teie arvamust. esiteks, paljud inim-, paljudel inimestel on jäänud mulje, et Niger, kas te kuulete mind? kas te kuulete mind, härra suursaadik? ma ütlesin, et paljudel inimestel on seisukoht, et Niger on justkui välja valitud Euroopa Liidu poolt. kuna meil ei ole ühist rändepoliitikat, siis Niger on välja toodud kui üks põhilisi partnereid, aga sellega on seotud ka teatud probleeme ja milline on teie seisukoht? riigis on rohkem rändekontrolli, aga mis on alati olnud äh, teede ristumispunktiks äh, rände puhul ja praegused kontrollid on tähendanud seda, et Äh, sisserändajaid on kohapeal vähem. kuivõrd äh, mõned on liikunud äh, ümbritsevatesse kõrbedesse, sisserändajad on ikkagi olemas, mõned on nüüd rohkem varjul, aga oht, et nad puutuvad kokku inimkaubitsejatega ja relvakaubandusega on olemas. teiseks, suurem sõjaväe kohalolek selles piirkonnas samamoodi mõjutab. Che in qualche modo è identificata come presenza per frenare. mis eh, on omamoodi pidurdanud eh, rännet, ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate, samal ajal see suurem kohalolek tekitab ka reaktsiooni, sellepärast et sõjaväe kohalolekut peetakse džihadistide juhtkonna poolt okupatsiooniks ja see võib mõjutada edasisi arenguid. seega, mida teie sellest arvate, kas tegelikkuses see operatsioon, mis toob kaasa suuremad kontrollid piirkonnas, kas see saavutab oma eesmärke või tekitab see ainult probleeme juurde, mis võivad muutuda plahvatusohtlikuks? aitäh, ECR-is kolleeg Tänak, palun. aitäh, ma nõustun härra Panseeriga, et Itaalia valimiste tulemused jätavad mulje, et rändevoogude kontrollimine Sahara tagusest Aafrikast äh, ja mujalt on suur väljakutse mitte ainult nende piirkondade jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks, nagu te näete, populistlikud era-, populistlike erakondade populaarsus äh, kasvab, mingit lihtsat lahendust ei ole ja see, mis on piirkonnas juhtunud, ainult mõjutab ka kliimamuutusi, teisi valdkondi ja sellest võib saada Euroopa Liidu jaoks suurim oht lähikümnendil. aga räägime pigem praegustest ohtudest, rünnak äh, eelmise aasta oktoobris, USA sõdurite mõrv Nigeris. mina olin raportöör eelmisel amet-, debati ajal Sahali ähm, teemal ja keskendusin sellele kiirteele Boko Haram ühel pool kuni Al-Shabaabini välja ja teine kiirtee Sahalist inimkaubandus, organiseeritud kuritegevus, rahvusvaheline kuritegevus, uimastikaubandus mis on ju äärmiselt destabiliseeriv mitte ainult Aafrika jaoks, vaid sellel on ka üleilmsed tagajärjed. eriti teeb mulle muret see ISISe hävitamine, kuigi see justkui oleks juba toimunud. tegemist on piirkonnaga, kus mingid seadused ei kehti üks teemadest, mille mina välja tõin, kui ma nüüd mäletan, oli see eh, piirijoonte mahamärkimine, kus on lihtsalt liiva sisse jooned tõmmatud. kas nüüd on need piirid kuidagi paremini paigas, et inimeste liikumisi kontrollida, eriti terroristlikke liikumisi, organiseeritud kurjategijaid ja veel üks teema, mis mulle Nigeri puhul meenub, meenub, on see, et Nigeris on suured uraaniumivarud, mis on ju terroristide sihtmärk, kui nad peaksid selle kätte saama, siis need kogused, et teha radioaktiivseid relvi, isegi kui need ei ole tuumarelvad kuidas te saate meile tagada, et äh, Nigeris kaevandatud uraanium on turvaline, mis on need äh, reeglid seal? aitäh, kolleeg Tänok. QNG-del proua Lösing, palun. suur tänu. hiljuti, nii, kas te kuulete mind, hiljuti ma lehvitan teile praegu. oli meil väga huvitav kõrgetasemeline konverents Euroopa Liidu Aafrika teemal, kus saime üsna palju infot ka Nigeri kohta. probleem on väga keerukas ja on väga huvitav, kui me kuuleme ka riikide endi käest, mis on nende vaatepunkt, me ei tohi tekitada juurde uusi probleeme juba olemasolevatele probleemidele. Nigeri esindaja selgitas meile, et piiriülene kaubandus seal riigis oli väga traditsiooniline kauplemisviis see oli väga laialt levinud ärimudel. see oli kohalike jaoks sissetuleku allikas. seega tuletan meelde, küsimus ei ole ainult ebaseaduslikus kauplemises, inimkaubanduses, terrorismis, vaid kõik on omavahel väga tihedalt seotud. see on väga mitmekülgne sissetuleku teenimisviis kohalikule elanikkonnale. kui kogu see halli piirkonda vaadata, siis selline elatise teenimise viis, kuidas me saame tagada, et see ei seataks ohtu, milliseid kompensatsioonimeetmeid te välja pakuksite? kuidas see toimiks? meile öeldi, et Niger on justkui plahvatuse äärel, justkui pott, mis keeb üle. Öeldi, et me ei saa tavapärasel viisil edasi minna. Niger ütles, et nad ei saa enam rohkem põgenikke vastu võtta. kui Euroopa Liit ei muutu aktiivsemaks ja lisaks kirjeldati ka surmajuhtumeid kõrbes so,. Saksa telekanal ARD raporteeris seda, kuidas Nigeri sõdureid rünnati veekohtade juures põgenike marsruutidel, et nad ei saaks äh, edasi liikuda, aga selle tulemusena inimesed hukkusid kõrbes janu kätte. kas see on nüüd EUCAP-i Sahali missiooni eesmärk? mind huvitas ka riigi inimõiguste olukord. Amnesty on välja toonud, et inimõiguste olukord põgenike jaoks on kohutav. Nende tingimuste valguses kuidas me saame inimesi veenda, et nad jääksid sinna riiki, milline on teie hinnang inimõiguste olukorrale seal ja nüüd terrorismi teema juurde tagasi tulles. G5 tegevus on destabiliseeriva mõjuga või on see stabiliseeriva mõjuga, mina ei tea. ja lisaks ka selle sekkumise kestlikkuse teema Burkina Fasos reedel kakskümmend inimest hukkus rünnakus ja see oli Al-Qaeda reaktsioon sellele, et Sahal C5 missioon välja saadeti. seega minule teeb muret äh, mis, millise nõiaringi võib see missioon nüüd käivitada, mis tegelikult on lõppude lõpuks riigile destabiliseeriva mõjuga, lühiajaliselt veel kaitseb see Euroopat soovimatute rändevoogude eest, aga ja lõpetuseks, milline on teie hinnang, mis on G5 missiooni hind, kulutused, ma kuulsin sada viiskümmend miljardit eurot, ma tahtsin teada, kust see raha siis tuleb? aitäh, proua Lösing, järgmine sõnaleja on härra Puhner, palun. aitäh, ma tahtsin võtta sõnasabast kinni, see viimane lause koostöö Euroopa Liiduga, ütlesite, et see puudutab hariduse toetamisele ja töökohtadele, mis on seotud ka rahvastiku kasvuga. ma tahaksin üksikasjalikumalt selle kohta kuulda, mis puudutab, puudutab arenguabi. paljude Aafrika riikide puhul arenguabi on esialgselt edukas, näiteks seemnete vallas, aga samal ajal on see seotud ka teatud õiguste piiramisega, mis on ju pikemas perspektiivis kahjulik. seega, kui saaksite rohkem käsitleda arenguabi põllumajanduse vallas, aitäh, kas on veel märkusi? ei ole, siis palun annaksin nüüd sõna suursaadikule, võtaksin ise ka sõna. proua Lösing mainis pikalt äh, G5 äh, vägesid, me olime seal kohapeal detsembris ning meie kontaktide seisukoht oli, et nad hindasid väga kõrgelt, nad olid väga tänulikud selle panuse eest terrorismivastane võitlus on peamine probleem selle riigi jaoks. Agadešis on terroristid hävitanud äh, nende inimeste äh, elu, turism on kokku kukkunud, Agades oli väravaks kõrbesse, paljud inimesed tahtsid kõrbe külastada, see ei ole nüüd enam võimalik ja seetõttu terrorismivastane võitlus on nende jaoks äh, nii tähtis ja hinnati väga kõrgelt neid vägesid seal kohapeal, aitäh! suur tänu, härra esimees ja suur aitäh kõigile küsimuste eest, loomulikult on need vägagi asjasse puutuvad teemad, ma üritan siis enam-vähem samas järjekorras ka vastata. kõigepealt, mis puudutab piiri ja seda, et Euroopa Liit oleks oma piiriprobleemid justkui mujale üle kandnud, siin Nigeria, Liibüa olukord, mis on väga keeruline ja nii edasi, valitsust äh, seal põhimõtteliselt ei ole või põhim-, või pigem on neid mitu, nii et tõesti keeruline olukord. nüüd äh, ma usun, et võiks ikkagi asja nüansi rikkamalt äh, käsitleda. Nigerist on saanud tõesti väga oluline partner Euroopa Liidule. geostrateegiline äh, positsioon on loomulikult oluline, äh, julgeolekuküsimused samuti, mida juba mainiti, terrorism, ei tohi seda kindlasti unustada, tegemist on väga olulise teemaga äh, Sahelile, Nigerile, Euroopale sest et jah, see on ju siin meie kodu uksel, arvestades olukorda Liibüas, siis põhimõtteliselt on Nigeri piirid Euroopa Liidu piirid, nii et olgem sellest siis ka teadlikud. härra esimees seda ka rõhutas ja ma kordan seda veel kord, et Nigeri näol on tegemist usaldusväärse partneriga. kuigi tegemist on maailma kõige vaesema riigiga, siis tegelikult ähm, kadestatakse Nigerit ähm, või äh, tegelikult äh, nad hoiavad väga oma seda suveräänsust ja nad ei taha äh, korrata mujal tehtud vigu. nii et vaadake näiteks, mis juhtus Malis. omaaegne president tasapisi lihtsalt tekitas sellise olukorra, kus riik ei olnud enam kohal osades Mali eh, piirkondades. nüüd on aga Barkan ja Minusma ja nii edasi ja me näeme, et riigil oma suveräänsust taastada riigi teatud osades on väga keeruline, nii et Nigeri puhul on olukord teistsugune. esiteks es-, peaminister on Tuareg ja staabiülem on samuti Tuareg. nii et äh, me näeme, et äh, siin on äh, tõesti tahe olemas, väga palju on seda tahet, nii et see on oluline. nüüd sõjaväeline kohalolu, jah, Prantsusmaal on Barkhane operatsiooniga seal juba pikka aega kohal Nad on palunud Euroopa partneritelt solidaarsuse ülesnäitamist ja nüüd seda häält on ka kuulda võetud Saksamaa kohalolu Nigeris ning Sahelis on järjest suurem. enne olid seal vaid prantslased ja ameeriklased, nad on seal endiselt täiesti kohal, aga nüüd kasvab ka teiste riikide roll. nüüd Itaalia on samuti seal oma operatsiooniga äh, Äh, või hetkel on siis käimas hinnangu andmine sellele operatsioonile, et koolitada koha peal inimesi ja loomulikult on seal ka Euroopa Liidu tsiviilmissioon EUCAP Sahel. loomulikult äh, on äh, erinevaid reaktsioone rahva poolt, jah, loomulikult äh, välisriikide sõjaväebaaside olemasolu riigis on väga tundlikuks teemaks, loomulikult peab nii valitsus kui ka eh, president eh, Sufu pingutama eh, selleks, et et see idee vastuvõetavaks teha ja põhimõtteliselt on ikkagi valitsus tänulik välispartnerite eest, kes neid aitavad, sest et terrorism kujutab endast seal tõetud tõelist ähm, ohtu me nägime, mis juhtus eelmisel nädalal. võtame näiteks Cote d'Ivoire'i või Mali, samuti mitu juhtumit. ja Nigeris toimuvad rünnakud äh, piiri lähedal, sest et probleemid äh, tulevad äh, Malist ja Liibüast. kuid riik kui selline Nigeris toimib nii et riik on tõesti olemas, seepärast nad paluvadki meilt ka abi, neil on ka äh, luureteenistus ja nad äh, on täiesti võimelised äh, rünnakuid ära hoidma. nüüd on Niger aga Saheli G5 juhiks ja nad on ilmselgelt seeläbi ka sihtmärgiks. aga tahan tuua teile näite, et me võidaks, et me mõistaksime täpselt seost julgeoleku ja arengu vahel. nüüd Mali, Nigeri, Burkina Faso eh, vaheline piirkond on eh, väga ebastabiilne ja kõik probleemid on pärit Malist. näiteks on seal mõrvatud eh, õp-, äh, õpetajaid, mis tähendab, et lastel ei ole võimalik enam äh, kooli minna. nii et äh, kui julgeolek ei ole tagatud, siis ei saagi mingit arengut olla, nii et need ohud on seal tõesti ilmselged. ühtlasi on seal näha ka radikaalsust, mis loomulikult ähm, kasvab vaesuse tõttu ja lahendusena loomulikult tuleb pakkuda julgeolekut, aga ka äh, arengut, tuleb tegeleda vaesuse aluspõhjustega. Äh, paari sõnaga räägiksin ka haridusest Nigeris. tegemist on äh, väga olulise probleemiga, haridussüsteemi tuleks investeerida massiliselt, sellepärast et seal on tõeline demograafiline pomm Nigeri demograafiline kasv on kõige kõrgem maailmas üldse. ja ma ei taha siin olla negatiivne, sest et kõik ei ole mitte sugugi kadunud. lootust on. miks ma seda väidan, nimelt president Isufu ja loomulikult ka rahvusvaheline üldsus ning Euroopa Liidu äh, esindaja on äh, mänginud selles suurt rolli, nimelt suurendada äh, tüdrukute koolis käimist. mõned aastad tagasi oli äh, Alžeerias ja Nigeris iive täpselt samasugune ja kõik araabia riigid on suutnud äh, hakkama saada selle demograafilise äh, üleminekuga, nii et sama tuleb tagada ka Nigeris, nad äh, peavad looma kuus äh, tuhat uut klassi laste jaoks igal aastal, mis äh, ei ole lihtsalt võimalik, äh, nii ei saa jätkata. mis nad siis teinud on, nad investeerisid haridusse kvantitatiivselt, nad võtsid tööle õpetajaid, kes ei saanud vastavat koolitust ja öö, lapsed ei õppinud ei lugema ega kirjutama aga tänu Euroopa Liidule on meil võimalik olla aktiivsed selles valdkonnas ja tegutseda just nii-öelda kvalitatiivselt. alghariduse minister on alustanud ka õpetajate taseme hindamist. nii et väga oluline on investeerida tervishoidu, haridusse, kõige põhilisematesse teenustesse, samuti toiduga varustatusesse. Niger on see riik, kus, ähm, kus on kõige suurem siis ähm, abisumma inimese kohta Euroopa Liidu äh, arenguabi kaudu, need kuussada miljonit ja suur enamus on suunatud just nimelt äh, toiduga varustatule edasi põhilistele sotsiaalteenustele, heale valitsemisele ja kohtuasutuste toimimisele. nii et olukord on keeruline, me saame sellest täiesti aru ja ühelt poolt siis see lühiajaline perspektiiv, aga ärgem unustagem ka pikaajalisemaid eesmärke. nii et ei, ei saa lihtsalt käed rüpes istuda. nüüd tegelikult on ju Aafrika kontinent ka täis võimalusi ja sama käib ka Nigeri kohta. asju toimub, seal on innovatsiooni, palju noori inimesi. ja inimesed on interneti ühendatud, nii et see internetirevolutsioon on seal täiesti toimunud ja see loomulikult tähendab, et inimesed soovivad paremat elu ja siis tekib see rändesurve selle tagajärjel. kliimamuutus jällegi väga oluline teema, ma olen nõus sellega, mida te ütlesite, et nendes valdkondades tuleb jõupingutusi jätkata. Nigeris on näiteks äh, programm selleks, et taastada siis äh, maad, mis on hetkel kõrbestunud. nii et jällegi üks äh, oluline algatus on ka üks algatus, mis ähm, on suunatud sellele, et äh, Nigeri inimesed ise toidavad äh, ära oma maa, nii et äh, see on midagi uut seal. nüüd vaatame, kas mul midagi jäi kahe silma vahele ja mis puudutab piiriülest kaubandust. jah, loomulikult salakaubandus käib, on kurjategijaid, on äh, inimkaubitsejaid, kes on lihtsalt äh, kriminaalid ja jätavad inimesed lihtsalt äh, kõrbesse surema. ma olen käinud ka rahvusvahelise äh, rändeorganisatsiooni laagrites ja ma olen kuulnud täiesti uskumatuid lugusid, nii et ei ole vaja siis oodata neid CNN-i videosid, piisab sellest, et rääkida rändajatega ja nad ära kuulata, siis me teame, mida nad läbi on elanud nii et äh, loomulikult tuleb ka kommunikatsiooni osas siin midagi ära teha. tõesti, need inimesed on läbi elanud äh, dramaatilisi olukordi, kuid samas saab neid siis äh, kasutada nagu, heidutuseks, selleks, et teised inimesed ei teeks läbi sama teed, aga tuleb kõigepealt tegeleda nende inimkaubitsejatega ja tuleb tagada areng, sest et lõppkokkuvõttes areng on äh, lahenduseks. aga see on keeruline, meil on siin lühem, keskpikk, pikk perspektiiv, aga ma olen täiesti veendunud, et kõik see tegevus on Euroopa Liidu huvides, sest et vastasel juhul rändesurve lihtsalt äh, kestab. nii et ma usun, et me peame pingutama veelgi rohkem just ka arenguabi äh, osas. me peaksime muutma ka oma lähenemist laiemalt. on näiteks G5 ühisjõud, seal olemas, see on, see oleks absoluutselt vajalik, sest et ohud on reaalsed, nii et äh, peab toetama, nii et seal on ka terroriste, kes tulevad Lähis-Idast, Süüriast, Iraagist ja mujalt ja meil on infot selle kohta, et nad hakkavad ähm, kanda kinnitama Liibüas ja Sahelis. nüüd meiepoolne abi. Euroopa Liit on oma kohalolu seal taganud ja see isegi kasvab. mul on ka väga hea koostöö liikmesriikide esindajatega koha peal läbi ka usaldusfondi, seal ähm, on kohal Saksamaa, käivad ka Põhjamaade esindajad ähm, ja nii edasi, inimõiguste projektid on ja muu. G5 tippkohtumisel Holland, Taani ja Rootsi korraldasid seminari inimõiguste ja selle ühisjõudude kohta näiteks kuidas siis politsei saab panustada inimõiguste, inimõiguste edendamisse ja nii edasi, nii et ilmselgelt on riikidel koostöövalmidus täiesti olemas. nii et ma siis suutsin vist vastata kõige, ei siiski äh,, alaealised äh,, ei vabandust. Äh, maa, maavarad, vabandust <laughs> loomulikult meie eelarvetoetus on siin väga oluline. uraani hind äh, on äh, põhja langenud, äh, aga varem oli selle osakaal eelarves, eelarvesse väga suur. Neil on ka naftat. Nigeeria kriis samuti on mõjutanud Nigerit just kaubanduse mõttes, nii et jällegi keeruline olukord. uraan siis Areva on seal kohal, nii et prantslased on seal kohapeal, nemad on aga vähendanud oma e, investeeringuid, sellepärast et uraani tootmine ei ole lihtsalt enam e, kasumlik ja see ei too riigikassasse absoluutselt mitte midagi sisse. see vähemasti toimub väga turvaliselt, sellepärast et Prantsuse jõud on seal ju kohal, ameeriklased samuti, kes ehitasid äh, baasi Agadessi ning nad on isegi tugevdanud oma kohalolekut ja äh, mainin ka nelja äh, Ameerika Ühendriikide sõjaväelast, kes äh, hukati. jällegi väga dramaatiline olukord. aga Ameerika Ühendriigid suurendavad omal kohalolu Nigerisse, mitte ei lahku seal eriti läbi selle Agadessi baasi, ma ei tea, kas ma nüüd siis unustasin ikkagi midagi ära, üritasin äh, võimalikult täielikult kõigile vastata. suur aitäh! kas on veel äh, külalistelt küsimusi, märkusi? ei ole, suur tänu, härra suursaadik, et meiega täna siia hommikul tulite kohtuma, edu teile teie tähtsas töös ja äh, me tuleme ka veel kohtuma, sest me teame, kui tähtis on teie riik nüüd oleme jõudnud järgmise päevakorrapunkti juurde, muud teemad, midagi täiendavat ei ole, järgmine kohtumine on kaheteistkümnendal märtsil, esmaspäeva õhtul Strasbourgis. lisaks arvamuste vahetusele härra Jaganiga, nõukogu peasekretäriga, toimub meil ka arutelu teemal gaasitarned Ukrainasse välisteenistuse komisjoni ja naftogasi esindajad on siis kohal, sellega koosolek on lõppenud ja soovin teile ilusat päeva, aitäh!